okei okay, um,, I propose. nii, ma teen ettepaneku, et me jätkame IMCO komisjoni koosolekuga. ja järgmine päevakorrapunkt äh, kohe ja see puudutab äh, siis digitaalkaubanduse strateegiat. tegemist on IMCO komisjoni arvamusega, juhtkomisjoniks on siin Inta ja annaksingi Daniel Daltonile kohe sõna. suur tänu, proua esimees. ma tahtsin, et äh, meie arvamus keskenduks äh, peaasjalikult äh, tarbijatele ja olen üritanud sellele läheneda, läheneda mitu moodi. kõigepealt e-kaubandus, see, kuidas tarbijad kokku puutuvad e-kau-, digitaalkaubandusega on läbi e-kaubanduses e, digitaalne e, digitaalse turu strateegia, see puudutab nii ühisturgu, aga ka sellega väljaspool olevaid asju ja küberjulgeolek kindlasti aitab kaasa Euroopa väliskaubanduspoliitika e, õitsengule. nüüd e-kaubandussektor on kasvav ja kiiresti kasvav sektor, aga seadusandluse puhul ei ole olulisi muudatusi toimunud tarbijad üsna tihti leiavad, et kui nad üritavad midagi osta väljaspoolt Euroopa Liitu, mõnelt veebilehelt, mis asub väljaspool Euroopa Liitu, järgneb sellele tavaliselt tolliliidu külaskäik, kes neile suured trahvid peale panevad, nii et ma arvan, et me peame selle teemaga tegelema, sellepärast et muidu e-kaubandus ei saa hoogu sisse mul on siin äh, mõned äh, arvud Ühendkuningriigist tuua, kuigi ma arvan, et teistes Euroopa Liidu liikmesriikides on see samamoodi, kui midagi importida, näiteks äh, te ostate siis midagi üle interneti, siis kõik, mis tooted, mis on kallimad kui sada kolmkümmend viis naela, tuleb maksta tollimaksu ja siis lisaks kõik, mis on kallim kui viisteist või seitseteist, kaheksateist euri, tuleb maksta ähm, käibemaksu võrreld-, võrge nagu sellega, mida võib tuua füüsiliselt kaasa teistest riikidest, kolmsada üheksakümmend äh, naela, nelisada, nelisada viiskümmend naela. impordi äh, käibemaksu või äh, tollimaksu nad ei pea maksma asjade eest, mis on odavamad. ja siin me näeme te-, selgelt äh, erinevus siin ja e-kaubandus äh, on siin halvemas olukorras ja kui me tahame, et, äh, et see ka, äh, kaubandussektor areneks, tuleb see ebaõiglus eemaldada. ja see tuleb kindlasti panna ka WTO päevakorda tuua. ma arvan, et kahepoolsete kaubanduslepingutega seda probleemi ei lahenda, see kindlasti peaks olema WTO-s päevakorras laiemalt digitaalkaubanduse kontekstis ja teenuste kontekstis ja digitaalsed mittetariifsed barjäärid tuleb eemaldada kindlasti Euroopas tuleb keskenduda sellistesse valdkondadele nagu spämm ja tarbijakaitse, see on kindlasti väga tähtis e, e-maksed ja läbipaistvuse suurendamine aga ka sellistes valdkondades, kus digitaalkaubandus puudutab näiteks 3D äh, printereid ja, ja äh, digi- ja näiteks ka autosid, sõidukeid. andmete äh, vaba liikumine, mis praegu on väga oluline teema, on kogu selle asja keskmes. me oleme kõik nõus sellega, et andmekaitse reeglid peavad olema selgelt paigas ja nende, nende osas ei tohi teha järeleandmiseid ja teinekord on vaja jah, asukoha määramise andmeid kasutada öö, ähm, riikliku julgeoleku tagamiseks, äh, aga üldiselt tihti kasutatakse neid meetmeid ka protektsionismi eesmärkidel ja andmete vaba liikumine on tähtis. kõik, kellega ma sellest asjast olen rääkinud, on öelnud, et sellele asja ei, et seda asja ei tuleks teha läbi kaubanduslepingute, ma olen sellega nõus. palju parem lähen, lahenemine oleks andmete vaba liikumise puhul see, et ja samas kaitsta eraelu ja eraandmeid on see, et äh, me sõlmime lepinguid äh, erinevate riikidega maailmas nagu ma ares, aru saan, Ameerika Ühe-, Jaapaniga on selline praegu äh, kaalumisel, ameeriklastega meil selline leping juba on, see on väga-väga äh, oluline, et äh, tagada meie andmekaitsereeglite, andmekaitsereeglite ähm, järgimine. nii et ma arvan, et sellele tuleks ka tähelepanu pöörata varem, kunagi ma olin äh, mittetariifsete barjääride osas ka, tõkete osas ka raportöör, mõnikord äh, sellise, see teema tekib, aga oluline on äh, siinkohal see, et neid kasutatakse teinekord ka te,, teinekord ka tõesti poliitikate esindamiseks, eriti äh, mittetariifsete barjääride puhul digitaalmaailmas oluline roll nii et väga palju tuleb teha ära eh, WTO puhul nende tõkete eemaldamiseks. ja ma arvan, et me peaksime kokku kutsuma mõningades nende eraldi töögrupi ja võtan kokku, kui meil on digitaalkaubanduse strateegia, mis on proaktiivne, siis me suudame kindlasti astuda suuri samme edasi selleks, et ähm, äh, tarbijasõbralik kaubandusraamistik kahekümne esimesele sajandile välja kujundada ootan huviga kolleegide seisukohti ja, ja variraportööridega koostööd, aitäh! suur tänu, Daniel! variraportöörid Rahvapartei nimel peaks olema see härra Pospišil, aga teda ei ole saalis. kas keegi teine sooviks sõna tema asemel? ei, siis sotsiaaldemokraatide nimel sotsiaaldemokraatide variraportööri pole ka kohal, keegi ei soovi ka tema nimel sõna. ja siis härra Albrecht roheliste nimel. Thank you very much um.... aitäh. ma loodan, et mõned kolleegid siia siiski kohale jõuavad, et seda raporti eelnõu arutada, mina küll ootan seda arutelu. ma olen väga huvitatud sellest, mida härra Dalton juba rääkis äh, isikuandmetest, kaubandusläbirääkimistest ja üleüldiselt äh, kauplemiskeskkonnast. Euroopa Liidu huvides on mitte kaotada seda äh, võimet, mis meil on äh, kauplemispartneritega selleks just, et hoolitseda andmete kaitse eest ja ma olen veendunud, et äh, vastavalt meie uuele määrusele vastu võetud otsused äh, on väga tähtsad ja kui me ütleme, et see on kõige tähtsam, mida tuleb kasutada, siis on meil ka väga suur võimalus äh, Äh, rohkem saavutada. võib-olla me ei peaks võib-olla me peaksime tõesti rohkem võitlema ka oma huvide eest, näiteks kui siin on täiesti õigustamatud andmete lokaliseerimise juhtumid, kas sellele nüüd just äh, kaubandustõketega vastata, see võib olla õigustatud, me tõesti peaksime kaotama ära kõik andmete lokaliseerimissätted, äh, mis on ebaõiglased ja põhjendamatud. me ei peaks rääkima mitte ainult andmete vabast liikumisest, aga on ka teisi olukordi millega tuleb arvestada, näiteks autoriõigused, mis võivad samuti esile kerkida. nii et ei piisa sellest, et me ütleme, et andmete vaba liikumine tuleb tagada, vaid me peaksime olema ka huvitatud teatud standardite üle läbirääkimisest ja nende sisseviimisest, nii et rahvusvahelise kaubanduse komisjonilt peaks ka küsima arvamuse ja leida siis võimalusi ka veel oma süsteemi kaitsmiseks. aitäh! kui ei ole rohkem saadikuid, kes sõna tahaksid selles küsimuses, siis annaksin sõna komisjonile, palun. Uh, yes, good afternoon! tere pärastlõunat! meil on hea meel selle raporti üle ja võin teile kinnitada, et Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon on seda raportit juba arutanud ja me oleme täiesti nõus nende põhimõtetega, millele peaks üles ehitama siis kaubandusstrateegia. meil on vaja kaubandusreeglid üle vaadata selleks, et need vastaksid äh, kaubanduspartnerite vajadustele ja arvestaksid ka digitaalsete arengutega. aga samal ajal tuleb meil luua ka eeliseid Euroopa tarbijate jaoks. komisjoni, komisjon on juba tegelikult tulnud vastu nendele nõuetele, meil on näiteks siin äh, digitaalse äh, kaubanduse peatükk äh, Mehhikoga lepingus kirjas, seal on väga tähtsad sätted sees, nagu näiteks kohustuslike andmeallikate edastamine ja nii edasi, samamoodi on seal reeglid ka näiteks äh, tarbijate usalduse kohta, see on rohkem kui teistes kaubanduslepingutes, meil on siin ka regulatiivse koostöö sätted sees, kutsume siin äh, üles rääk-, pidama arutelusid ka äh, standardite vastastikuse mm, koostöövõime kohta ja nii edasi. siis kokkulepe Jaapaniga, ka seda võib vaadata kui väga head verstaposti, meil on seal samamoodi elektroonilise kaubanduse kohta peatükk sees, kus kõige tähtsamad küsimused on sees veel üks tähtis küsimus, mida siin juba mainiti andmete liikumise kohta. see küsimus on väga tähtis. siin praegu komisjonis arutatakse seda, kuidas saavutada tasakaalu selle vahel, et me räägime siin õigustamata andmevoogude piiramisest ja teiselt poolt äh, et me loome siis sellise poliitilise ruumi, kus andmed oleksid siiski kaitstud. see on tõesti väga raske ülesanne kaubanduslepingute sõlmimisel, me praegusel hetkel töötame välja sõnastust ja teeme seda koostöös Euroopa Parlamendiga. ja nüüd viimane kokkulepe Jaapaniga näitab, et siin tuleb vaadata äh, täpselt, kuidas neid otsuseid äh, tehakse ja kuidas seda siis ka raportis kajastada. siis me toetame kõiki neid küsimusi, mis siin on tõstatatud ja ka seda, mis on raporti eelnõus kirjas, nagu näiteks peatükk WTO läbirääkimiste kohta Euroopa Liit tegi ettepaneku, mis puudutab ähm, ka äh, tehingute lihtsustamist. Äh, samamoodi tuleb leida lahendused tarbijate kaitsmiseks, äh, spämmi jaoks, elektroonilise kommunikatsiooni jaoks. meil on siin sada kuuskümmend neli erinevat liiget ja tegelikult on täiesti selge, et meie eesmärgid muutuvad liikmete rohkuse tõttu madalamaks WTO-ga läbirääkimised on äh, väga rasked, ähm, sest arenguriigid ja sellepärast on mul ka väga hea meel näha, et äh, äh, see arenguriikide osa on siin raportis kirjas, ei ole kõigega nõus ja sellepärast mul on tõesti väga hea meel, et me räägime nendest küsimustest ja viime seda tööd selle raporti kallal edasi. aitäh, ma ei tea, kas raportöör soovib veel midagi lisada yeah,? Very quickly um,. First of all, it's very easy hästi lühidalt tõesti, väga lihtne läbirääkimisi pidada, kui ainult kaks fraktsiooni sõna võtavad. ma ei usu, et siin on midagi väga keerulist. lihtsalt, et vastata härra Albrechtile, me oleme neid küsimusi väga palju ja pikalt arutanud ja me oleme põhimõtteliselt nõus, aga isikuandmete puhul see ei ole ju tegelikult meie äh, komisjoni pädevusalas ja me peaksime tõesti olema väga ettevaatlikud, et me siin oma kompetentsi piire ei ületaks, aga ilmselgelt tarbijakaitse on ja tarbijakaitse ning tarbijate isikute andmed on omavahel seotud. aga me tõesti peaksime olema ettevaatlikud, et me siin praegusel hetkel nii-öelda piire ei ületaks. aga muidu on mul väga hea meel ka selle üle, mida komisjon ütles ja ja mulle tundub, et äh, me oleme kokkuleppele päris lähedal aitäh! muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on, on kuues september. see tähendab seda, et me saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde. selleks on muudatusettepanekute läbivaatamine me vaatame siis raportit, mis puudutab kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu liidu riigihangete siseturule ning menetlusi, millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikidega riigihanketurgudele. nii et tõesti väga pikk pealkiri. ma annaksin kohe sõna raportöörile härra Stefanetšile, palun. suur tänu, proua esimees, Euroopa Komisjon võttis esimese ettepaneku vastu juba kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta märtsis, millega luuakse nõndanimetatud rahvusvaheliste hangete instrument. selle eesmärgiks on Euroopa Liidu mõjuvõimu suurendamine rahvusvahelistel kaubandusläbirääkimistel, selleks et luua Euroopa majandustegevuse osalejatele kolmandate riikide riigihanketurgudel suuremad võimalused Euroopa Parlament võttis juba vastu kahe tuhande neljateistkümnenda aasta jaanuaris muudatusettepanekud sellesse ettepanekusse ja küsimus saadeti tagasi vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks. nõukogu aga siiski ei suutnud kokkuleppele jõuda, nimelt peaaegu täiesti pooleks oli nendel liikmes, läks nende liikmesriikide arv, kes toetasid ja kes ei toetanud põhimõtteliselt seda mõtet nõukogu ei ole seni eh, tegutsema hakanud ja ei ole kaasanud parlamenti siis kolmepoolsetele läbirääkimistele. meie arvamus hõlmab muudatusettepanekuid, mille me võtsime vastu juba kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal siin IMCO komisjonis ja need on need muudatused, mis siis puudutavad komisjoni ettepaneku seda osa, mis on meie pädevuses, terve rida IMCO muudatusettepanekud on nüüd sees äh, komisjoni kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta uuendatud ettepanekust. eile toimus ka variraportööride kohtumine ja ma informeerisin kõike ka, kõiki ka sellest, et mina tahaksin, et kõik muudatusettepanekud võetaks tagasi, mis ei äh, lähe meie pädevuse alla ja me kavatseme siis kompromissmuudatuse ettepanekud äh, koostada, mis ainult nende muudatusettepanekute põhjal, mis puudutavad meie komisjoni pädevusolu, keskkonnastandardid, tööhõivestandardid. suur tänu raportöörile ja ma tõesti arvan, et me peaksime näitama head uus eeskuju ja tõesti piirduma ainult äh, meisse puutuvate asjadega tegelemiseks. proua Grapini variraportöör, palun aitäh! tahaksin tänada raportööri ja nagu öeldud, meil toimus juba kohtumine variraportööridega ja ma leian, et suuresti suutsime saavutada konsensuse. sellest olen ma ka juba kirjutanud, on ju muudatusettepanekuid, mis on tehtud selle kohtumise käigus, siis oli jutt sellest, et see ei ole paljud asjad meie pädevus aga on kolm muudatusettepanekut, mida teeb Sotsiaaldemokraatide fraktsioon. kokku esitasime me kuusteist. tegemist on muudatusettepanekutega, mis kuuluvad komisjoni pädevus, pädevuse alla ja neid saaks tegelikult kaasata, paar asja tõstaksin nende muudatusettepanekute seas esile selle raporti ajaloo kohta tahaksin aga enne öelda paar sõna. miks on oluline, et me praegu selle teemaga tegeleme? E-, Eesti ministriga me täna sellest juba rääkisime. on oluline, et meil oleks selline uus rahvusvahelise hanke instrument, sest nii saab Euroopa Liit endale võimaluse avada turge Euroopa Euroopa Liidu ettevõtetele antud äh, konkreetsete hangete valdkonnas. me võitleme seeläbi protektsionistlike meetmete vastu, mida mõned riigid rakendavad. Euroopa Liit on ju suhteliselt avatud, me teame, et on osalusvõimalused on olemas, kuid nende rakendamise ja jõustamise variandid, elluviimise võimalused on sageli piiratud. kolmandates riikides on aga sageli nii, et seal vastav reeglistik puudub ja siis nad ei öö, äh, saa võimalust hangetes osalemiseks kui Euroopa Liidu ettevõte. sellepärast on minu meelest erakordselt oluline, et asi reguleeritakse, aga et see teave leiab ka vahendamist asi ei ole mitte protektsionismis, asi on õiglases kaubanduses, äh, on, see puudutab kõiki rahvusvahelisi riigihankeid, raamkokkuleppeid, see on tõesti erakordselt oluline, et me mõistaksime, et turgude avanemine ettevõtetele väljaspool Euroopa Liitu, aga ka Euroopa Liidu ettevõtetel on erakordselt oluline, sest sellega äh, kaasneb töökohtade kasv ja majanduskasv me peaksime jõudma kokkuleppele ka teiste fraktsioonidega ja ma tahaksin väga loota, et seda õnnestub meil teha koos teiste fraktsioonidega ühiselt ka siis, kui me seisame nii mõneski olukorras silmitsi kaubandusblokaadidega. ja aga väga sageli kolmandatel riikidel puudub asjaomane teave ja seetõttu tuleks töötada läbipaistvalt. millised riigid on aga sellise äh, vastu? Äh, nad teevad tööd ka, lobitööd ka nõukogus. oluline on asi ju selles, et et meid, meid ei huvita mitte protektsionism, vaid äh, avatud võimalused kõikidele rahvusvahelistes hangetes osalemiseks. muuhulgas kõikide nende Euroopa Liidu ettevõtete jaoks, kes on asjast huvitatud, aitäh! Thank you. suur tänu, proua Krapini. proua McClarkini, ECR ähm, variraportöör, suur tänu, esimees, suur tänu, raportöör ja suur tänu kõikidele kolleegidele, eilne variraportööridega kohtumine oli väga viljakas, ECR fraktsioon toetab teiste fraktsioonide muudatusettepanekuid ja me tahame kindlasti positiivselt üheskoos selle asjaga edasi tegeleda. nagu ECR on aga selgelt öelnud, me toetame seda, et kolmandate riikide turgudele juurdepääs paraneks Euroopa ettevõtetele ja VKE-dele eriti, arvame me siiski, et kõige parem viis seda teha on läbi vabakaubanduslepingute, mitte see ettepanek ei aita siin kaasa ja see konkreetne instrument. jah, komisjon on tahtnud äh, öelda ja seda me ka kõrgelt hindame, et äh, et uus hinna kohandamismeede ei ole problemaatiline, meie meelest see siiski on, see on meie ainupädevuses, see puudutas kolmandate riikide äh, kaupasid ja teenuseid, mille puhul komisjon otsustab, millised on äh, need barjäärid äh, siis, mis seatakse hanketurul, see oleks väga ohtlik pretsedent ja pärsiks kasvupotentsiaali, sest meie arvame, et selline poliitika ja selline instrument Eh, on vildakas. kui me loome barjäärid teistele riikidele meie turule sisenemisele, siis on eeldada, et nad eh, vastavad samaga ja kuigi VKE-de erand äh, on komisjoni ettepanekus sees, jätab see siiski selle juurdepääsu, et teised turud äh, seavad äh, protektsionistlikud meetmed meie enda VKE-de vastu. ja tegelikult me ju tahame, et meie VKE-del oleks võimalus uutele turgudele juurdepääsu saada, me ei taha tuua sisse poliitikat, mis seda piiraks, protektsionism toob endaga kaasa protektsionismi kasvu. ja me kardame, et see selle sammuga astuksime me sammu tagasi kaubanduse liberaliseerimise protsessist äh, ja ma arvan, et me peaksime olema eeskujuks teistele. me ei ole selle mudeliga nõus, aga samas on võimalik seda teksti kompromissi vaimus parandada. ECR kavatseb selle kompromissi nimel ka tööd teha ja me toetame raportööri ka selles osas, et äh, tuleb jääda meie komisjoni pädevuste juurde ja tuleb äh, Äh, eemaldada need muudatusettepanekud, mis on äh, Väliskaubanduskomisjoni äh, pädevuses. me ei toeta ühtegi muudatusettepanekut, aga mille kohaselt komisjon see, kes hindab piiranguid avalike hangete turul, see ei ole nende ülesanne ja me ei toeta lisa seadusandluse vastuvõtmist, sest see väänutab jällegi äh, konkurentsi ja, ja piirab juurdepääsu. positiivselt oleme aga valmis edasi liikuma selle asjaga ja me tahame suunata pilgu siiski tulevikku, tagamaks selle, et VKE-d saaksid juurdepääsu kõikidele turgudele, aga see ettepanek on esitatud valel ajal ja vale sisuga. suur tänu. Tita saab sõna Alde nimel. suur tänu, proua esinaine ja ka mina tahaksin tänada meie raportööri tehtud töö eest. aga samas, kui ma vaatan neid muudatusettepanekuid praegu, eh, ei saa ma kahjuks öelda, et variraportöörid oleksid jõudnud eh, ühisseisukohal, on muudatusettepanekud, kes õigustavad protektsionismi nii Euroopa Liidu kui ka Euroopa Liidu väliste liikmesriikide ja liikmesriikide poolt, meie ei toeta seda, meie usume vabakaubandusse, meie arvame, et tuleb protektsionismi vastu võidelda ja nii nagu äh, Eesti eesistujana täna ka ütles, protektsionismi vastu tuleb võidelda mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka rahvusvahelisel tasandil. kui me võimalused, äh, võimalused uksed kinni lööme, siis tulemuseks on palju kinniseid uksi. see õõnestab meid, Euroopa ettevõtjaid, Euroopa VKE-sid siis on neid muudatusettepanekuid, mis puudutavad keskkonna ja sotsiaaltingimusi, sellel ei ole mitte mingisugust pistmist selle instrumendi eesmärkidega. me ei ole selle instrumendiga nõus, aga sellegipoolest peab see olema loogiline. Need muudatusettepanekud äh, seda loogikat ei toesta eelmise parlamendi positsioonid on juba väga selgelt äh, kirjas ja vahepeal ei ole midagi muutunud ja ma paluksin, et raportöör jääks tõesti meie komisjoni pädevuste juurde ainult. siis on neid muudatusettepanekuid, mis viitavad erinevustele definitsioonis, mis ei sobi teksti või millega üritatakse muuta definitsioone, mis on juba Euroopa avaliku hanke ja kontsessioonide direktiivis sees ja ei ole mitte mingisugust mõtet hakata neid definitsioone selle instrumendi jaoks muutma. meie fraktsioon aga toetab raportööri muudatusettepanekuid, aga üldiselt ei näe ma, et me saaksime praegu siin leida tee kompromiss muudatusettepanekuteni äh, ja seega mina teeksin ettepaneku, et äh, pandaks nii palju äh, raportööri muudatusettepanekuid plokihääletusele kui võimalik ja kinnitan seda, ma ütlesin ma juba varem, meie fraktsioon tahab selle ettepaneku tagasi lükata, see, see ettepanek nimelt tekitaks rohkem probleeme, kui neid lahendaks. ja ma tõesti loodan seni veel, et komisjon võtab lihtsalt selle ettepaneku tagasi. esimene versioon ei olnud vastuvõetav ei nõukogule ega minule ja minu meelest see muudetud ettepanek ei muuda ka seda asja. aitäh! suur tänu! kuivõrd rohkem variraportööre saalis ei ole ega ka ühtegi teist liiget, kes sõna sooviks, annaksin sõna uuesti raportöörile. siiski, proua esimees sekkub. tundub, et ka Euroopa Komisjon tahaks midagi öelda selle asja kohta Jean-Yves Merlot. suur tänu, proua esinaine. suur tänu, et annate mulle võimaluse ka vastata lühidalt. viimase IMCO koosoleku ajal oli mul juba võimalus äh, omalt poolt rõhutada seda, kui oluline on äh, meil äh, rahvusvaheline avaliku hanke instrument, et meie positsioone toestada rahvusvahelistel turgudel. meie äh, turud, nagu te teate, on avatud, aga samas meie ettevõtted äh, põrkuvad äh, paljudes kolmandates riikides eelissüsteemide vastu USA, USA, Hiina, India, Brasiilia, meie peamised kaubanduspartnerid väljaspool Euroopat. ja me ei tohi sallida seda, et meie kaubanduspartnerid ähm, diskrimineerivad Äh, meie ettevõtteid, kuigi meie turud on nende jaoks avatud. nii et ma tervitan arutelusid selles komisjonis äh, siin ja parlamendis. ja loodetavasti äh, jõuavad meieni ka muudatusettepanekud, mida praegu siis koostatakse komprom-, vormitakse kompromissidesse. me tervitame kõiki konstrukti-, konstruktiivseid muudatusettepanekuid, mis aitaksid selgitada komisjoni ettepaneku ulatust ja selle instrumendi rakendamist näiteks kontsessioonilepingute puhul või tollikoodeksi kontekstis. me oleme ka valmis astuma aruteludesse Euroopa Parlamendiga lepinguliste ametite nimekirja osas, kes peaksid siis hakkama rakendama hinnakohandusmeedet kui see oleks meie ühtse kaubanduspoliitik, ausse kaubanduspoliitikaga ja siseturupõhimõttega täiesti kooskõlas. siis on üsna mitu muudatusettepanekut, mis puudutab õiglasi sotsiaalseid ja keskkonnanõudeid äh, avalike hangete puhul. komisjon toetab neid äh, põhimõtteid ja see on meie viimases avaliku hangete direktiivis ka väga selgelt sees, nii et jällegi oleme valmis astuma aruteludesse parlamendi ja nõukoguga selles konkreetses küsimuses. seega meie peame seda ettepanekut väga oluliseks. meid julgustab eelmine Euroopa Ülemkogu oma järeldustega kus on selgelt öeldud, et komisjon peaks äh, avalike hangete puhul mm, vastastikuse puudumise eemaldama süsteemist. ja ma tõesti loodan, et äh, me saame astuda väga olulised sammud omavahelistes aruteludes nüüd edasi ja et läbirääkimised saaksid edasi minna institutsioonide vahel. nii et ootame siis neid kompromissmuudatusettepanekuid, mis praegu on ettevalmistamisel et eh, siis eh, parlamendiliikmetega astuda aruteludesse, et komisjoni esialgne tekst saaks muudetud ja parandatud. suur tänu ja härra Stefanitš äh,, raportöör, ma olen veendunud, kõik me teame, et kogu see eelnõu ja selle ümber toimuv on päris huvitav erinevad fraktsioonid on tõesti väga erinevatel seisukohtadel, aga siiski loodan leida mõned kompromissid, leida ühisala ja vähemalt äh, peaaegu et kõik ütlesid, et on praegu veel liikumisruumi ühispositsiooni leidmiseks, annan endast parima, et äh, leida mõned kompromissid ja et me saaksime selle asjaga siis edasi liikuda, aitäh! suur tänu! IMCO-s hääletame kahekümne viienda septembri. see nüüd tähendab seda, et meil on rohkem aega, kui esialgu arvati järgmiseks aruteluks. see on tõesti väga-väga tähtis arutelu. ehitustoodete määrus ja tuleohutuse alased küsimused Catherine Stiller palus, et sellest räägitakse ja ma arvan, et kõik teavad, miks see teema on just praegu nii teravalt päevakorral. Grenfelli tohutu tulekahju tulemusena loomulikult sellest on väga palju räägitud ja Euroopa Komisjon kavatseb võtta siis arutelule ühistoodete määruse Äh, on räägitud selle võimalikust äh, ülevaatamisest ja sellest, et kuidas äh, tagada siis suurem tuleohutus. tänane arvamuste vahetus võiks siis hõlmata ka komisjoni poolset ülevaadet igasuguste algatuste osas, mille nad selles valdkonnas on teinud ja kõigepealt Catherine, suur tänu, et selle algatuse tegid ja meie jaoks on see väga tähtis seadusandjatena, pidada neid temaatilisi arutelusid, sest seda ootavad meie kodanikud ka, et me konkreetsetel teemadel sõna võtaksime, neid asju arutaksime ja niimoodi astuksime me Euroopa Liiduna lähemale kodanikele. nii et Catherine, annan sulle sõna ja seda väga suure heameelega. Thank you uh,, madam chairwoman and thank you also. aitäh proua esimees ja aitäh, et toetasite seda algatust, seda küsimust täna arutada. ma arvan, et kõik on näinud neid õudseid pilte sellest, mis Londonis toimus ja väga paljud küsisid siis ka tuleohutuse kohta ja ka ehitustoodete kohta ning et kes vastutab ning meie komisjon siin tõesti ehitustoodete määruse eest vastutab ka ja sellepärast on täiesti õige see, et me leiame natukene aega mõtlemaks selle üle, et mida on võimalik ära teha. ehitustoodete määrus ei pane siin tootenõudeid paika, vaid seal on lihtsalt harmoniseeritud reeglid, kuidas ehitustoodete kvaliteeti ja ohutust parandada ja samamoodi ka siis, et see märgise kasutamine pannakse paika liikmesriigid, aga va-, vastutavad ohutuse eest ja energianõuetest kinnipidamise eest. siin läheb ka asi natukene keerulisemaks on terve rida küsimusi, mis on tõstatanud mitte ainult ehitustoodete määruse ülevaatamise kohta, kuid praegusel hetkel räägitakse väga palju fassaadist ja see oli see küsimus, mis tõstatus ka Grenfelli torni puhul ma tean, et komisjon on kohal ja et nad soovivad meile selle kohta ka infot anda. aga see fassaadimaterjal, mida kasutati, selle puhul on väga huvitav teada, et teatud riikides on paika pandud, et kui mitmekorruseliste hoonete puhul sellist fassaadimaterjali võib kasutada ja see korruste arv on väga erinev, ma tean, et liikmesriikide pädevuses on see number paika panna, aga me peaksime mõtlema selle peale, kuidas äh, võib-olla selliseid nõudeid ühtlustada. tuleohutuse puhul tuli selgelt välja, et meil on tuleohutuse strateegia kaheksakümne kuuendast aastast paigas ja äkki me peaksime ka selles valdkonnas midagi ära tegema, see ei puuduta ehitustoodete määrust, vaid tegemist on lihtsalt üldise laiapõhjalisema küsimusega kuidas paika panna korralik ja toimiv tuleohutuse strateegia, aga ehitustoodete määruse puhul ka näiteks toodete toksilisus, mürgisus mängib väga tähtsat rolli. ka siin jällegi ei ole lihtsat lahendust, aga kui on näiteks riiklikud või rahvusvahelised standardid, mis on olemas toodete toksilisuse kohta, siis võib-olla me peaksime ka midagi sellist Euroopa Liidu tasandil tõstatama. nii et terve rida küsimusi kuidas edasi minna ehitustoodete määrusega, kuidas toksilisuse küsimust lahendada, kas me saame siin reegleid parandada või mitte. nüüd äh, fassaadide olukorra ülevaatamine, kas seal saaks midagi ära teha ja ka see, kuidas üleüldiselt tagada tuleohutust ja selle küsimusega edasiminekut. ja jällegi, nagu ma ütlesin, äh, peame vaatama, mis on liikmesriikide pädevuses, kus me saaksime teha koostööd Euroopa ja riikliku tasandi vahel, kogemusi vahetada. nii et see, et me selle küsimuse päevakorda panime, on kõigest lähte ähm, koht ja täiskogul kolmeteistkümnendal septembril kell kolm arutame seda küsimust Strasbourgis. pange see endale kirja ja tulge kindlasti kohale. komisjon on täna kohal aga tegemist on liikmesriike puudutava küsimusega ka, just sellepärast ma tõstatasin ka selle küsimuse Eesti kui eesistujariigiga. me ütlesime seda hommikul ka eestlastele, et see on küsimus, mille puhul ka liikmesriigid peavad järele mõtlema ning tegema ettepanekuid. nii et ma loodan, et sellest on teil kasu. nüüd sissejuhatuseks, proua esimees ja me tõesti peame tegelikult tulema selle küsimuse juurde ikka jälle tagasi, sest see on meie kodanike huvides, huvitab neid ja meie vastutame ka selle eest ehitustoodete määruse kaudu, nii et me tõesti peame need küsimused tõstatama ja lahendused leidma. nii palju siis sissejuhatuseks ja mul on väga hea meel, et siin on huvitatud inimesed kohal, mul on väga hea meel, et komisjon on esindatud ja ma loodan, et ka Eesti eesistujariigina teeb siis omad ettepanekud aitäh, Katrin. kõigepealt saab sõna komisjon, nii et ma annaksin sõna proua Rafaelile DJ Crow'st. aitäh, proua esimees, aitäh, proua Styler sissejuhatuse eest ja selle küsimuse päevakorda panemise eest. tõesti, pärast äh, Grenfelli tulekahjut ja traagilisi sündmisi, on tuleohutus küsimus, millest on väga palju räägitud ja mina olen täna siin selleks, et rääkida, kuidas me Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil tuleohutusega tegeleme ja millised on need sammud, mida komisjon on praeguseks juba vastu võtnud ja mida veel kavatsetakse teha selleks, et panustada sellesse ohutusvaldkonda. vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule Euroopa Liidul ei ole siin äh, pädevust äh, ohutuse tagamiseks ehitistes. tuleb arvestada geograafiliste ja klimaatiliste tingimustega ja seepärast on erinevused liikmesriikides, eriti selles osas, mis puudutab seda, kas on ka tegemist puitehitistega, kivist ehitistega, kuidas on juurdepääs tagatud ja nii edasi. ja sellepärast äh, Ehm, hoonete ohutuse eest peaks vastutama liikmesriiklikul tasandil, sest see on nii parem. nüüd aga on täiesti selge, et riiklikest äh, sätetest ei piisa viimastel aastatel on üha rohkem räägitud äh, siin äh, energiatõhusatest hoonetest äh,, ja seepärast on ka ehitustoodete turule tulnud väga palju uusi materjale. siin on kaks äh, seadusloomelist ettepanekut, mis on äh, tähtsad ja pärast Grenfelli äh, torni katastroofi väga palju seda ka mainiti, ehitustoodete määrus ja siis hoonete energiatõhususe direktiiv. ma räägiksin kõigepealt ehitustoodete määrusest see ehitustoodete määrus kahe tuhande üheteistkümnendal aastal võeti vastu ja asendas varasema direktiivi. õiguslik alus on artikkel sada neliteist Euroopa Liidu toimimise lepingust ja selle määruse eesmärgiks on ühisturgu ehitustoodete valdkonnas lõpule viia ja panna paika ühised, ühesugused reeglid selle kohta, kuidas ehitustooteid hinnata ja kuidas neid turule lubada. sellepärast liikmesriigid said siis ka pädevuse hoonete ohutust tagada selle kaudu, et nad panevad paika reeglid, kuidas hooneid kasutada, millal anda hoonetele kasutusluba. näiteks liikmesriikide ametivõimud otsustavad äh, kas võib kasutada ainult äh, selliseid äh, tooteid, mis ei põle ja kas seda tuleks kasutada näiteks haiglate puhul? Need standardid, mis ehitustoodete määrusega paika pandi, ütlevad, kuidas äh, tooteid hinnata ja kuidas neid hinnanguid siis avalikustada. nüüd teine näide, kuidas selgitada, mida see tähendab ehitustooted äh, ehitustoodetele on tõesti C-märgistused ette nähtud, kuid kui see märgistus on peal, siis ei saa olla kindel, et seda võib kasutada kõikide hoonete puhul. see C-märgistus tegelikult näitab ainult seda, et toote tootja deklareerib et toode vastab tingimustele, mis on paika pandud Euroopa Liidu standarditega. see ei tähenda, et see hoone, kus seda toodet on kasutatud, on ohutu. selle eest vastutavad siis äh, äh riiklikud ametivõimud, kes annavad kasutusloa. Need CE-tähised, mis äh, vastavad siis äh, Äh, ehitustoodete määrusele, neid võib siis kasutada nende toodete puhul ja see on väga suur määrus ehitustoodete määruse ülejäänud äh, seaduste puhul, mis on paika pandud, nagu näiteks äh, erinevate masinate direktiivi puhul. ehitustoodete määruse puhul tuleb mängu ka tuleohutus tuleb vaadata, kuidas siis toode käitub põlengu puhul, kui kaua peab toode tulele vastu. siin on paika pandud erinevad äh, käitumisklassid äh, toodete jaoks. mis puudutab tuleohutust, äh, siin näiteks ei vaadata toodete puhul praegu suitsukindlust ja samuti ei ole kaasatud äh, fassaadide katmiseks kasutatud tooteid. komisjon on äh, palunud teha kaks uuringut just tuleohutuse kohta. esimene uuring, mis puudutas äh, suitsu ja selle mürgisisust, seal öeldakse, et ehitustoodete määruse puhul tuleb arvestada ka suitsust tekkivate mürkidega. praegusel hetkel komisjonil ei ole tõendeid, et liikmesriigid oleksid valmis seda valdkonda reguleerima. selle sõltumatu uuringu tulemus tõstatab küsimusi sellise lähenemise tõhususe kohta, kui me soovime hoonete ohutust äh, tagada ka suitsumürkide osas. Ähm, samuti tuleb siia kaasata ka äh, suitsudetektorid äh, ja väljapääsud Äh, tihti lähtutakse suitsust, võib mis tekkida hoone sees, mitte aga ehitustoodetest tulenevast suitsust põlengu korral. nüüd komisjon ootab nüüd selle uuringu järeldusi selleks, et otsustada, mida edasi teha. teine uuring, mille komisjon kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal palus välja viia, puudutas Euroopa ülest lähenemist just äh, fassaadide tuleohutuse kohta ja selle uuringu puhul otsustati, et meil ei ole vaja mitte ainult laiapõhjalisi uuringuid, vaid ka äh, väiksemaid. miks? sellepärast, et äh, fassaadide puhul kasutatakse tõesti just äh, väiksemahulisi uuringuid ja me ei taha sellist lähenemist hukka mõista. teiseks, tuleohutus ei äh, sõltu mitte ainult fassaadide suurusest ja Grenfelli äh, katastroof tegelikult juhtus riigis, kus äh, tõesti väga laiapõhjalisi uuringuid viiakse läbi tuleohutuse tagamiseks. sügisel me alustame läbirääkimisi liikmesriikidega äh, selle üle, kas need väikesemahulised uuringud tuleks Euroopa Liidus säilitada või kas pärast Grenfelli põlengut liikmesriikide reguleerivad asutused on valmis kasutama ainult laiapõhjaliste uuringute tulemusi. ma rääkisin ka mürgisuitsude uuringust, see on kasulik mitte ainult komisjoni jaoks, vaid ka liikmesriikide ametivõimude jaoks, sest nad peavad tuleohutuse tagama kõikides hoonetes teine seadusloomeline ettepanek, millest on väga palju räägitud Grenfell, pärast Grenfelli torni põlengut oli äh, hoonete energiatõhusus. ehitusseadustes tuleb paika panna miinimumnõuded äh, ka termilise energia jaoks äh, ehk siis ka akende ja katuste isolatsiooni ja ka kütte ning kliimasüst-, klimatiseerimissüsteemide kohta meil ei ole paika pandud mitte mingeid nõudeid ehitustoodete ko kohta või tuleohutuse kohta ja sellepärast äh, see hoonete energiatõhususe direktiiv ei hinda ka fassaadide tuleohutust. mis puudutab materjali siis tegemist on jällegi lähimuspõhimõttega ja liikmesriigid peavad riiklikud standardid paika panema toodete kasutamise kohta ja hoonete energiatõhususe direktiiv ei pane paika isolatsioonimaterjali, mida kasutada ja kui äh, paks isolatsioonikiht peab olema. peale selle, see direktiiv ei ole kuidagi äh, ülene liikmesriikide seaduste suhtes lisameetmeid on vaja Euroopa Liidu tasandil ehitustoodete jaoks selleks, et tuleohutuse riski vähendada, eriti kui orgaanilisi materjale kasutatakse hoonete ehitamisel. Te teate, et tuleohutuse reeglid praegusel hetkel on liikmesriikide pädevuses ja nagu siin juba mainitud, meil ei ole mitte mingeid tõendeid selle kohta, et liikmesriigid sellega ei saaks tõhusalt hakkama liikmesriigi tasandil meil praegusel hetkel ei tea täpselt, mis Grenfelli tornis juhtus, aga me teame, et tulekahju tõstatas küsimusi äh, hoonete tuleohutuse kohta ja ka isolatsioonimaterjalide kohta, mida kasutatakse see küsimus on liikmesriikide ametivõimude jaoks tõesti suureks väljakutseks, nad peavad otsustama, kuidas tuleohutust parandada. liikmesriigid äh, peavad, ähm, liikmesriikide jaoks on see suur ülesanne sellepärast, et äh, tuleohutust ei saa ainult ehitustoodete valiku kaudu paika panna, peale selle hoone arhitektuur, see, kuidas on äh, näiteks äh, Äh, erinevad äh, tulekahjust teavitamise süsteemid paika pandud äh, ja ka muud tegurid mängivad siin väga tähtsat rolli. teiseks, tulekahjude ohvreid on üha rohkem. viimase kolmekümne aasta jooksul on nende ohvrite arv tõusnud kuuskümmend protsenti. kolmandaks, et on tõsi see, et tulekahjude ohvrid surevad tihti just suitsumürgitusse ja need äh, sellepärast tuleb mõelda selliste lahenduste peale, kus inimestel oleks siiski võimalik vingugaasi eest põgeneda ja jällegi siin lahendused erinevates liikmesriikides on erinevad. komisjon muidugi on valmis toetama liikmesriikide analüüside läbiviimisel, me oleme valmis ka looma platvormi selleks, et lihtsustada infovahetust liikmesriikide ametivõimude vahel ja ka teiste osapoolte vahel, selleks et oleks võimalik üksteiselt õppida, kogemusi vahetada ja äh, viia siis sisse uusi reegleid nii ehitustoodete kui ka tuleohutuse jaoks. see läheb palju kaugemale energiatõhususe direktiivist. liikmesriikide ametivõimud peavad selle ülesanne läbi viima, saades kogu info selle kohta, millised puudused ja eelised on nendel otsustel, mida nad kavatsevad vastu võtta. aitäh! Uh, suur tänu selle väga täpse ülevaate eest annaksin nüüd hea meelega sõna teistele kolleegidele, kes soovivad komisjonilt midagi küsida. Andreas Schwab. Äh, proua juhataja, aitäh Katrin Steilerile, kes äh, kunagine ehitustoodete raporti autor ja komisjoni tasakaalustatud teabe eest kõigepealt ma tahaksin esile tuua, et loomulikult on oluline, et pärast Grenfeldi Toweri õnnetust Londonis me äh, rakendaksime meetmeid, äh, mis on tasakaalustatud ja tegelikule olukorrale vastu, vastavad. kuid seda kõike tuleb väga aktiivselt testida ja ma sain ka niimoodi komisjonist aru, et senised katsetused ja testid pole sugugi veel lõpule jõudnud ja tegelikult ei ole võimalik äh, vastu võtta kiireloomulisi seadusandlikke akte, mis ei rajaneks nende testide lõplikul analüüsil. ma leian, et neid tulemusi tuleb analüüsida selleks, et otsustada, millised järeldused seadusandlikul tasandil tuleks teha. ma lasin endale anda teavet ka selle kohta, kuidas niisuguseid äh, ehitisi tavaliselt eh, tuleks eh, fassaadil katse, katta. Saksamaal kahekümne kahe meetri kõrgusel peaks olema fassaadi materjal ainuüksi mittepõlevast materjalist. jah, ma saan aru, et see on siseriiklik eeskiri, kuid eh, tegelikult sellise reegli võiksid võtta ka üle teised liikmesriigid, kuid ainuüksi juba nendest eeskirjadest, mis olemas on, pole, pole eh, fassaadimaterjalidega seoses mitte probleeme, vaid selle, nende fassaadide töötlemise, eh, fassaadi tegeliku katmisega. Londonis toimus tõesti erakordselt kohutav õnnetus ja meie jaoks on oluline ohvrite nimel see juhtum äh, põhjalikult läbi võtta, kuid me peame arvestama, et tegemist on äh, väga vaidlusaluse äh, konkurentsiga erinevate fassaadi ja kattematerjalide tootjate vahel tegelikult ei ole võimalik, et me saaksime anda kellelegi neist eelise enne, kui Grenfell Toweri küsimus ei ole lõplikult välja selgitatud. enne kui me mitte midagi lõplikult ei tea, ei tohiks me teha mingeid kaugeleulatuvaid järeldusi. aga muidu suhtun ma sellesse diskussiooni suure huviga, aitäh! Thank you very much and then uh, Suur tänu ja proua Schaldemose! Tak for det. Jeg vil også øh, starte med at sige tak til Katrin Stark. Aitäh! ka mina tahaksin tänada Katri Stylerit selle arutelu eest, eh, mille ta siin algatas. Eh, me võime tõesti midagi väga praktilist, praktilist õppida sellest kohutavast Londonis aset leidnud õnnetusest. ja see on väga hea, et ka komisjon siinkohal ulatuslikult tutvustas, mida kavatsetakse Euroopa tasandil saavutada. kaks kommentaari ma olen Euroopa Parlamendis juba kümme aastat ja ikka jälle olen olnud sunnitud tõdema, eh, suheldes eh, tuletõrjujatega, et et nad soovivad, et Euroopa tasandil saavutataks enamat, et nende töötingimused oleksid ohutamad. minu meelest on see väga oluline, see puutub ka äh, mürke, toksilisust, millega äh, nad oma töös igapäevaselt kokku puutuvad, mistõttu ma leian, et eh, tuletõrjujaid eh, tuleks senisest enam kaitsta ja minu arvates on see väga oluline moment. teine moment, millest ma tahtsin rääkida, on, pole ju mitte mingit kahtlust selles, et meie oluline ülesandeks on hoolitseda tuleohutuse eest, kuid kas me kas me ei peaks mitte läbi viima monitooringu, äh, äh, kuidas liikmesriikides tuleohutusküsimusi on lahendatud? selleks, et me üldse teaksime, kuidas ühes või teises liikmesriigis asi on korraldatud, see aitaks ka kodanikel asjadest paremini aru saada ja vahendada parimaid praktikaid komisjon, mida seni on teinud, on väga tore, kuid ma leian, et liikmesriikide vaheline parimate praktikate vahendamine oleks asjaomane antud olukorda arvesse võttes. Äh, ja sellega meil ajaneks võimalus avaldada teatud survet nii kohalikele omavalitsustele kui ka liikmesriikide valitsustele ja ma tean, et see kõik ei ole Euroopa Liidu pädevus, kuid Äh, teabevahetus meiepoolne, meiepoolselt korraldatuna oleks tegelikult väga õige selleks, et äh, mitte midagi nii kohutavat, kui Londonis juhtus, ei korduks. Äh, Dan Dalton, please. Dan Dalton, palun. suur tänu, proua esimees, ja ka mina tahaksin tänada Catherine'i selle eest, et ta selle teema päevakorda tõstis. minu meelest on väga tähtis sellest tõesti rääkida tegelikult äh, praegu on äh, veel liiga vara äh, kogu tõde nõuda Grenfelli torni katastroofi kohta ja et miks seal asjad nii viltu läksid. komisjon ütles et, et kuuskümmend protsenti on tuleõnnetuste ohvrite arv viimastel aastatel langenud, jah, see on muidugi väga teretulnud langus, aga Grenfelli puhul inimesed loomulikult ütlevad, et sellest kõigest ei piisa, sest ei piisagi loomulikult Euroopa Liidul on siin piiratud roll mängida, sellega me oleme ka kõik nõus. ja liikmesriigid peavad vastama teatud küsimustele. nii palju, kui mina aru saan, siis Grenfelli puhul äh, see materjal, mida kasutati fassaadi puhul, oli Saksamaal ja teistes äh, liikmesriikides keelatud ja tegelikult ei ole päris teada, et kas ta Inglismaalgi lubatud oli ja seega on väga selgelt piiranguid sellele, mida Euroopa Liit saab teha, aga vähemalt aidata saame me küll. ja on mõningaid küsimusi. Äh, räägiti siin mürgistest ainetest, äh, see on ka tähtis, aga praegu konkreetselt selle juhtumi puhul äh, see saadikate iseenesest oli põhjus, miks see tuli nii kiiresti levis Äh, jah, tõesti, äh, mürgigaasid äh, on tihti ähm, ohtlikumad kui see tule levik, aga sellel konkreetsel puhul oli selle tule leviku kiirus probleemiks. kas komisjon kavatseb hea tava põhimõtted tõsta vastu Euroopa Liidus ühtsete standarditena. probleem oli nimelt ka selle konkreetse hoone konstruktsiooniga Euroopas on teisigi selliseid hooneid, mis tuleohutuse vaatevinklist on äh, halvasti äh, kujundatud ja ajast ka. komisjon, kaua te arvate, et läheb testimismeetodite ja ohutustestide väljakujundamiseks? sealhulgas ka siis ainete ja materjal, kasutatud materjalide mürgisuse kohta. sest me oleme sellest ka juba väga kaua rääkinud. suur tänu! kas keegi veel soovib sõna? kõik punktid, mis on tõstatatud, on juba kolleegid välja toonud ja Catherine'i ma juba ka tänasin selle eest, et äh, palus selle asja päevakorda tõsta ja annaksin nüüd siis sõna komisjonile, et te saaksite vastata nendele küsimustele, mille kolleegid esitasid. Thank you, thank you very much for the suur tänu nii märkuste kui ka küsimuste eest. ma olen äh, nõus täiesti sellega, et isegi üks äh, tuleõnnetuse ohver on, on liiast. sellega on kõik, kõik nõus. oleme me nõus ka sellega, et liikmesriigid peavad äh, paremaid tavasid vahetama ja infovahetus võiks oluliselt praegust hetkeolukorda parandada Euroopa Komisjon on valmis platvormi looma selleks infovahetuseks ilmselt äh, peame sellest rääkima ka eesistujariigiga, sest see teema on liikmesriikide pädevuses, aga selge on see, et see on valdkond, milles me tahame olla aktiivsed ja olla omalt poolt kaasa aitavaks äh, pooleks, sest see tõesti oleks võib-olla lisandväärtust kandev. nüüd äh, need konkreetsed küsimused, mis esitati praegu meil ei ole infot äh, taoliste dokumentide kohta Euroopa tasandil. kuid see on üks nendest valikuvariantidest, mida võiks kaaluda parema tava äh, põhjal, et kas on vaja välja kujundada uued äh, ühtsed referentstooted ehitustoodete kontekstis Euroopa tasandil ja nüüd uuringud konkreetsemalt mürgisuitsude kohta see uuring äh, peaks valmis saama sügiseks. ja siis me vaatame, mis seal öeldakse, mis järeldusi tehakse. ja eks siis järeldame, mida võiks teha. jällegi, sellega kaasneks see võimalus, äh, et hakatakse rääkima võimalikkuse mürgisuse või äh, mürgiste suitsude kaasnemise võimalikkust Äh, testivate testide harmoneerimist äh, Euroopa tasandil. ma ei viidanud sellele, et tõesti ehitustoodete määrus on praegu ülevaatamisel, sest tegelikult see ümbervaatamine käivitati palju käivitati juba palju varem, kui juhtus see õnnetus ja mõjuanalüüs on praegu käivitatud, aga loomulikult on see üks nendest valdkondadest, millele me kavatseme keskenduda. kui me kaalume selle määruse ümbervaatamist, siis suur tänu. aitäh, Catherine, ma ei tea, kas sa tahad midagi lisada? suur tänu ja suur tänu komisjonile ja kolleegidele komisjon viitas äh, fassaadile ja fassaadi kattele ja tõesti, äh, liikmesriikides on erinevused testimisel, väiksemad testid, suuremad testid, sellele tuleks mõelda. see fassaadi küsimus minu meelest on tõesti väga tähtis. Andreas äh, Schwab ütles täiesti õigesti, et oluline on ka see, kuidas fassaad protsenti katteid kasutatakse üldse liikmesriikides. Saksamaal on nad teatud äh, kõrgusega majadel teatud kõrguses keelatud. minu meelest selle info jagamine oleks väga kasulik, sest et siis meil tekiks ka mingisugune ülevaade sellest, millega me silmitsi oleme ja siis äh, tule-eeskirjade tundmine liikmesriigiti on ka tähtis. on äh, neid liikmesriike, nagu ma saan aru, kes, kus kahe minuti jooksul äh, nõuete kohaselt peab keegi tule äh, kahju tekkimisel kohale jõudma, teistes liikmesriikides on see aeg kümme minutit ja loomulikult see kõik sõltub sellest, milliseid materjale kasutatakse hoonete ehitamisel. ja me peame lihtsalt mõistma, millised on need erinevused ja kuidas liikmesriigid äh, nende erinevustega ümber käivad liikmesriigi, eh, komisjon, vabandust, on teinud ettepaneku luua platvorm, aga no liikmesriigid peavad hakkama seda platvormi toitma. ja võib-olla meie peaksime Eestile kui eesistujariigile kirjutama ja paluma, et nad eh, osaleksid ja et nemad panustaksid sellele, et liikmesriigid sellele, selle platvormiga kaasa tuleksid ja sinna infot ka edastaksid. proua Schaldemose rääkis eh, mürgistest gaasidest, mürgistest suitsudest Äh, eriti ohtlik on see muidugi kahekümne kaheksa liikmesriigi tuletõrjujatele, kes teevad to tohutut tööd iga päev. nagu ma saan aru, Grenfelli puhul neljandal korrusel äh, sai see tulekahju äh, alguse, seal oli külmkapp, mis oli rikkis ja sellest sai tõeline inferno üsna kiiresti teistes liikmesriikides võib selline tulekatastroof olla põhjustatud millestki muust ja ma arvan, et need liikmesriigid, kes on üle elanud sellised asjad, võiks öö, täpsemalt rääkida sellest ja, ja neid tuleks ära kuulata, et kui, et nad räägiksid, kui kiiresti see tuli öö, liigub. Kristel viitas asjadele, mis on olulised, paljud tuletõrjujad tervisekaalutlustel käituvad ühte või teistmoodi, kui me saame midagi ära teha, Äh, selles osas, et ehitustoodetes ei oleks selliseid mürgiseid aineid, siis me peaksime seda võimalust ka kasutama. meil on ju teatud vastutus äh, kanda ka selle mõõtmise ja standardite osas ja nüüd tuleohutusstandard. ma hetkeks äh, panen kõrvale ehitustoodete määruse ümbersõnastamise, aga üks asi on see, et me ei ole tuleohutusstrateegiaga tegelenud Euroopa Liidu üleselt mõnda aega. tuhat üheksasada kaheksakümmend kuus viimati, mulle tundub nii et ma arvan, et me peaksime selle asjaga edasi liikuma ja siin ka midagi reformima. komisjon, see platvorm on suurepärane esimene samm ja komisjoni tuleb selles ettevõtmises toetada, aga me peame nõudma, et liikmesriigid teeksid koostööd komisjoniga. nõrgem lüli on see, mis otsustab meie tugevuse ja seega öö, me peaksime tõesti kõiki liikmesriike survestama. suur tänu, esimesed, sellest asjast täna rääkida saime esimees. ja ma tõesti arvan, et äh, see, et me selle teema päevakorda panime, on juba ka konkreetse tulemuse andnud äh, selle platvormi näol ja äh, loodetavasti liikmesriigid siis on ka sellega nõus. suur tänu komisjonile, et osalete, osalesite meie kohtumisel, sellega me oleme tänase päevakorra ammendanud. järgmine kord tuleme kokku homme uuesti kell pool kümme siis on ees hääletused ja siis on suvepuhkused. suur tänu tõlkemeeskonnale, ütleb lahkelt proua esimees ja suur tänu sekretäriaadile, et valmistasite tänase kohtumise ette ja ma teen ettepaneku, et koordinaatorite kohtumine võiks siis pihta hakata kell seitseteist kolmkümmend, suur tänu!